aga seda me pole veel näinud. nüüd on rohkem kui miljon kodanikku nõudnud uut seadust, meie siin kojas oleme öelnud, et me tahame seda seadust, komisjon ei saa nüüd kindlasti enam venitada. aitäh, härra Jürgenson! kirjalik deklaratsioon viiskümmend aastast kaks tuhat üksteist, mille esitasid Piine, Vatat, Montaldo, Teeva, Mauro ja Takula ja see puudutab malemängu koolidesse viimist haridus, Euroopa Liidu haridussüsteemides, see on nüüd saanud enamuse allkirjad Euroopa Parlamendis, seetõttu jällegi vastavalt reeglile sada kakskümmend kolm edastatakse see adressaatidele ning avaldatakse see ka eh, protokolli lisana. annan sõna härra Peele Piinevile härra president, daamid ja härrad, lubage tänada kolleege Mario Maurot Rahvaparteist, härra Tamatot sotsialistide seast, härra Takulat liberaalidest ja muidugi Nirž Devat konservatiivide ja reformistide ridadest, kes äh, olid need, kes algatasid koos minuga selle deklaratsiooni ähm, malemäng koolidesse see kõik näitab äh, seda, et head mõtted ei tunne poliitilisi barjääre ja eeltingimusi ja seega ma tahaksin tänada eelmist parlamendi president Puusekit, kes näitas üles algatust selles küsimuses ja andis oma toetuse sellele ettevõtmisele ma tahaksin tänada Euroopa Parlamendi administratsiooni ja meie meeskonda laitmatu töö eest, äh, tänu ka kõikidele nendele, kes oma käe sellele deklaratsioonile alla panid Jacek Vlossovitši, Pjotor Borišit ja Milan Sverri tuleb eh, eraldi tänada. see on eh, meie laste, meie tuleviku jaoks väga oluline. täna on meil külastajate tribüünil kohal ka Euroopa Maleliidu president. ja ma tahaksin lõppkok-, lõpetuseks teile soovida kaunist nädalavahetust pärast neid hääletusi, suur tänu. suur aitäh, härra Pinev. daamid ja härrad, enne kui me jätkame hääletusega, härra Lotar Piski on astunud tagasi kuue fraktsiooni juhi kohalt, aga härra Piski kogu koja nimel tahaksin teid tänada soojalt kogu teie töö eest kuue fraktsiooni juhina. Te olete olnud väga soe ning kollegiaalne kolleeg ja seetõttu ja äärmiselt väärtuslik kolleeg selle äh, fraktsiooni juhina te jääte küll selle koja liikmeks, aga aitäh teile koostöövaimus töötamise eest ja loomulikult äh, õnnitlused proua Zimmerile, kes on äh, kuue fraktsiooni uus esimees. nii et õnnitlused teile proua Zimmer, ma pean siiski tunnistama, et äh, Teile vist anti kollaseid roose punaste asemel, see üllatab mind veidi, kindlasti te räägite meile, miks see niimoodi juhtus. härra Papastamkos, teil on protseduuriline küsimus. tahaksin pöörduda kõigi poole siin kojas. ilmselgetel põhjustel äh, räägime siin Chris Davise raporti üle